kas kõik on hääletanud? siis on hääletus lõppenud. kolmteist poolt, kolmkümmend kuus vastu, üksteist erapoole tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek üks, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. kaheksa poolt, nelikümmend viis vastu üheksa erapooletut tagasi lükatud. nüüd äh, põhjenduspunktide juurde, äh, muudatusettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd põhjenduspunkt A, muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? siis on hääletus lõppenud. neliteist poolt, kolmkümmend kaks vastu, tagasi lükatud seitseteist erapooletut. nüüd muudatusettepanek neli. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud põhjenduspunkt E, muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kaheksa poolt, nelikümmend vastu, kuusteist erapooletut tagasi lükatud. nüüd, nüüd äh, hääletame resolutsiooni teksti osas tervikuna, kes on poolt vastu, erapooletud. väheste vastu ja väheste erapooletute häältega on see vastu võetud. nüüd päevakorras on kirjas ähm, kuue resolutsiooni ettepaneku äh, hääletus, meil on ka resolutsiooni ühisettepanek viielt fraktsioonilt ja muudatusettepanek kaks, äh, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? siis ma sulgen hääletuse. tagasi lükatud, kaheksa poolt, viiskümmend neli vastu. nüüd muudatusettepanek seitse, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud nüüd muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus, kes on poolt äh,, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? siis ma sulgen hääletuse. seitse poolt, viiskümmend neli vastu, tagasi lükatud. üks erapooletu. nüüd muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? siis ma sulgen hääletuse. seitse poolt, viiskümmend neli vastu, tagasi lükatud, üks erapooletu. nüüd muudatusettepanek viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, siis ma sulgen hääletuse. kuus poolt, viiskümmend neli vastu. tagasi lükatud. nüüd muudat-, muudatusettepanek üks, põhjenduspunkti A kohta ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? siis ma sulgen hääletuse. seitse poolt, viiskümmend viis vastu, tagasi lükatud üks erapooletu. nüüd põhjenduspunkt J, muudatusettepanek, muudatusettepanek kuus, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? tagasi lükatud. nüüd lõpphääletus resolutsiooni teksti osas ja nimeline hääletus. hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? ma sulgen hääletuse. viiskümmend seitse poolt, kaks vastu, kolm erapooletut. resolutsioon on vastu võetud. nüüd vastavalt päevakorrale viie resolutsiooni ettepaneku hääletus, see puudutab Lõuna-Koread, me ei ole saanud muudatusettepanekuid ja me hääletame resolutsiooni teksti osas nii, nagu see on ja hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? siis ma sulgen hääletuse. viiskümmend poolt, nelikümmend vastu, neli erapooletut, vastu võetud. olen nõukogult äh, saanud äh, seisukohad, ka komisjonilt seisukohad saanud ning äh, need kinnitatakse ka selle istungi äh, protokolli. ja parlamendil on aega äh, kolm kuud selles osas oma seisukohta välja töötada ning see algab siis tänasest päevast. protokolli jagatakse teile välja ning Äh, täna vastu võetud resolutsioonid edastatakse ka nende adressaatidele, kui vastuväited esitate. ja praeguseks on meie täiskogu istung katkestatud, soovin teile kõigile head kojusõitu.